Euroopa Parlamendi veebileheküljelt. ning äh, nüüd äh, meie päevakorra muudatused. Äh, päevakorra lõplik versioon, mille kümnendal novembril kiitis heaks esimeste konverents, vastavalt kodukorra reeglile sada kolmkümmend seitse on välja jagatud. see on teile kõigile kättesaadav Äh, mis puudutab esmaspäeva ja teisipäeva, siis ei palutud päevakorda muuta, aga nüüd kolmapäev. kooskõlas kõigi fraktsioonidega niisiis kõigi fraktsioonide nõusolekul äh, panime me paika kolmapäeva pärastlõunaks järgmise päevakorra. me alustame äh, avaldusega Euroopa Liidu USA tippkohtumise teemal, teine päevakorrapunkt on suuline küsimus, mis puudutab avatud internetti. kolmandaks suuline küsimus, mis puudutab romisid ning neljandaks äh, avaldus äh, kassettlõhkemoona keelustamise kohta ning viiendaks äh, suuline küsimus, mis puudutab käibemaksualaseid õigusakte ja digitaalset turgu. teised punktid kolmapäevases päevakorras, kolmapäeva hommikused päevakorrapunktid jäävad muutmata. tahaksin veel kord juhtida tähelepanu sellele, et me leppisime selles muutuses kokku kõigi fraktsioonidega. Äh, neljapäeval on meil päevakorras kaks muudatust, esimene on jällegi selline, millega olid nõus kõik fraktsioonid nimelt komisjoni avaldus, mis puudutab äh, ühise kalanduspoliitika panust äh, avalike hüvede tootmisse, on päevakorrast ära võetud. niisiis äh, komisjoni avaldust sellel teemal ei tule ning samuti neljapäeval jällegi kooskõlas kõige frak-, kõigi fraktsioonidega härra Fleckensteini raport Euroopa Merendusohutuse Ameti teemal. hääletus, mis praegu peaks toimuma eh, neljapäeval, aga fraktsioonid on kokku leppinud, et me ei hääleta seda punkti sellel osaistungjärgul, vaid hääletame seda hoopis eh, kolmekümnendal novembril või esimesel detsembril. nii et, et kaks nädalat hiljem ja jällegi, nagu ma ütlesin, kõik fraktsioonid on selleks oma nõusoleku andnud. Äh, sellega olekski kõik, daamid ja härrad. Äh, nii palju siis meie selle osa istungjärgu päevakorrast, nüüd läheme kohe tänase päeva esimese päevakorrapunkti, jah, härra Postelt on sõna palunud. härra president, äh, mul on kahju, ma ei saanud teist korralikult aru. tõlkes öeldi ükskord, et Fleckensteini raporti alane hääletus lükatakse edasi minitäiskogule ja teinekord öeldi, et arutelu lükatakse edasi, palun täpsustage seda. Äh, asi puudutab hääletust härra Posselta, hääletus on edasi lükatud. niisiis, äh, selle osa istungjärgu käigus hääletust ei toimu, hääletus toimub kas kolmekümnendal novembril või esimesel detsembril niisiis, hääletus lükatakse edasi kaks nädalat. There was never a debate. It was only a vote. Never. There was never a debate. Yeah. Dziękuję Państwu. Na tym skończyliśmy ustalenie. niisiis, e, sellega on minu teadaanded e, lõppenud ning e, me läheme nüüd esimese päevakorrapunkti juurde, milleks on proua Serret-, Oudekjani raport, ai, veel üks küsimus, kas tegemist on sinise kaardiga? ei? tahtsin lihtsalt teie tähelepanu. peaaegu viis aastat on möödunud sellest ajast saadik, kui iiri keelt tunnistati Euroopa Liidu ametliku keelena Euroopa Parlamendil on veebilehekülg kahekümne kolmes keeles, aga iiri keeles ei ole ma palun teilt abi, president, kuna parlament teeb seda, mida teevad kõik teised institutsioonid ja hoolitseb selle eest, et ka iirikeelne veebilehekülg on kättesaadav ja seda iiri keelt ei diskrimineerita. aitäh selle tähelepaneku eest. Uh pan Mitchell, bardzo proszę. härra Mitchell, teil on sõna. aitäh, president. ka mina lausuksin mõned sõnad, kui teil midagi sellegi vastu ma toetan oma kolleegi, tõepoolest on äh, väga äh, halb, et üks keel niimoodi kõrvale on jäetud, see küsimus tuleb lahendada ma tegelen sellega, täna ma ei oska teile midagi täpsemat öelda, aga aitäh äh, ja ma tegelen selle probleemiga. proua De Bruin, kas teil on protseduuriline küsimus? aitäh, president, ka minu küsimus puudutab samasugust teemat. kui ma kõnelen siin parlamendis, ma kõnelen alati iiri keeles ning kõik, mis ma öelda, ütlen, pannakse samuti kirja iiri keeles. seega minu ettekande tekst on olemas, aga siis ta tõlgitakse ka teistesse kahekümne kahte keelde ning siis korraga iirikeelne tekst lihtsalt kaob. esialgne iirikeelne tekst kaob ega see tekst, mida mina ütlesin iiri keeles, lihtsalt parlamendi veebilehelt kaob ja seda ei ole enam võimalik üles leida kas kellelgi on veel midagi öelda? ma, äh, minu vastus, äh, ma andsin oma vastuse, kui ma härra Kalaherile vast-, Kalaherile vastasin, nii et, et ma tegelen asjaga isiklikult. ma tean, et tegemist on tõsise probleemiga. nüüd esimene päevakorrapunkt on siis ähm, proua Serakjani raport, niisiis ähm, annaksin kõigepealt sõna Äh, proua Serakianile ja teemaks on ühtne Euroopa raudteepiirkond. suur tänu, härra president. enne kui ma hakkan rääkima oma raporti sisust, tahaksin ma tänada variraportööre, kes tegid minuga väga head koostööd selle raudteeraporti koostamisel, eriti